paika panna selged eesmärgid ja äh, reeglid, kui äh, Türgi äh, nendele eeskirjadele vastab, reeglitele, siis ta võib Euroopa Liiduga ühineda, vastasel korral mitme. nüüd oleks tarvis tugevdada mehhanisme, ähm, tugevdamaks õigusriiki ja inimõigusi kolmandates riikides ja kodanikuühiskonna roll on siin väga oluline. aitäh. vabandust, ma hääldasin teie nime veidi valesti. kolleeg Rodriguez. nüüd tuleb vaba mikrofoni voor, püüan anda sõna nii paljudele kui võimalik, aga äh, kõneaja piirang on teatavasti üks minut, nüüd saab sõna kolleeg Leif palju õnne Kati Pirile väga hea uue Türgi raporti eest. demokraatia teeb vähikaiku Türgil kümneid tuhandeid äh, äh, ametnikke on äh, vangistatud ja ka vallandatud meie Rebecca Harmsiga käisime Hürjeti protsessidel äh, kohal ja Deniss Jüngel ei saa tagasi sõita, tema naiselt võeti ära pass ja me mõistame seda hukka. ka Saksa ajakirjanikel ei ole enam mitte mingit võimalust akrediteeringut saada, Toomas Saiber näiteks Tagesspiegelist ei saa enam oma tööd koha peal teha, me mõistame selle kõik hukka ja me näeme selle taustal ka, kuidas pressivabadust piiratakse Türgis. just sellepärast on väga tähtis, et me lõpetame liitumisläbirääkimised või peatame pigem, me ei tohi aga päriselt lõpetada, sellepärast et me peame kodanikuühiskonda ja demokraatlikke jõude Türgis toetama, sest nemad võitlevad demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete eest. aitäh, järgmisena proua Vood, palun üks minut. I have always stood for human ja mina olen alati ähm, pooldanud äh, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete kaitset äh, Türgis ja on väga kurb tõdeda, et viie aasta jooksul on see olukord märgatavalt äh, halvenenud ja see info, mis meieni on jõudnud, on väga kurvastav, sest ma leian, et Türgi koht on siiski Euroopa suunal kuid äh, vali-, äh, kuid äh, Türgi valitsuse rünnakud kõigi erinevate rühmade vastu, nagu ajakirjanikud, vähemused inimõigustest, võitlejad, LGBT inimesed ja nii edasi, on lubamatu ja Human Rights, Rights Watch Äh, on äh, äh, hiljuti öelnud, et Türgi ajakirjanikel ei ole võimalik tööd teha, kui nad juhivad tähelepanu inimõiguste väga halvale olukorrale Türgis. kõnelejad katkestatakse. järgmisena saab sõna kolleeg Mavrides, üks minut. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι είναι σήμερα η Τουρκία, aitäh, mis on Türgi äh, praegu avatud äh, vangla, kus toimub äh, kõigi õiguste rikkumine ja õigusriigi põhimõtete rikkumine. rikuvad rahvusvahelist õigust oma islamistliku poliitikaga. ja ka meie abi on äh, tegelikult äh, andnud hoopis äh, vastupidiseid tagajärgi majandushuvide tõttu. ja näiteks Küprosega seotud kohustusi ei ole Türgi ju kunagi täitnud ja Euroopa poolne silmakirjalikkus tegelikult õhutab Euroopa vastaseid meele, meeleolusid. kui te tahate olla usaldusväärt, siis tuleb jõuliselt tegutseda, seada sisse relvaembargo ja nii edasi. lisaks sellele on kahetsusväärne, et ka tulevikus sama olukord jätkub. aitäh Äh, Erdogan on äh, põhimõtteliselt hävitanud kõik äh, demokraatlikud institutsioonid Türgis, viies läbi massi repes-, repressioone, kusjuures suunates need jõupingutused eriti kurdidele detsembris pärast meie külaskäiku Türgi, Türgisse Äh, äh, oleme nüüd äh, siin lugemas, et Türgiga läbirääkimised tuleb ajutiselt peatada, mitte lõplikult lõpetada. ja Türgi on tegelikult rohkemat kui Erdogan ja Türgi rahvas ja kurdi rahvas tegelikult väärivad meie tähelepanu, et nad ei jääks dikta-, diktaatorite võimu alla. Nad on äh, arreteerinud sada viiskümmend tuhat äh, töötajat, pannud kinni, äh, pannud kinni meediaettevõtteid ja nii edasi, kõnelejad katkestatakse, kõnelejad katkestatakse. Türgi inimõiguste olukord ja põhivabaduste olukord on äh, väga äh, halb Türgis ja nüüd oleks absurdne äh, rääkida tolliliidu uuendamisest, kui Türgi ei täidagi äh, oma praeguse tolliliigiga seotud kohustusi, kuna ta ei tunnusta Küprose Vabariiki. rahvapartei oma populismi hoos on soovitanud äh, lõpetada äh, läbirääkimised just äh, samal hetkel, kui tehakse ettepanek tolliliidu uuendamiseks, nii et ma teen ettepaneku hääletada selle ettepaneku vastu, see läheb kõigi õiguste põhi, õiguslike põhimõtete vastu. samas tuleb Türgile avaldada survet, et ta oma kohustusi täidaks ja lõpetaks äh, Küprose äh, okupeerimise ja koloniseerimise ja äh, leiaks sellele küsimusele kahepoolse ja föderaalse lahenduse, nii on ette nähtud ÜRO resolutsiooniga. proua Forenza saab järgmisena sõna. aitäh! ja aastal äh, kaks tuhat kaheksateist äh, alustasid äh, mõned inimesed näljastreiki, et lõpeks praegune olukord, mis on kestnud Türgi vanglates juba kakskümmend aastat. ja see, mis võib-olla on tundunud erandlik, on nüüd tegelikult alaline autoritaarne režiim on äh, äh, kõikjale eh, laienenud. ma käisin eh, Ankaras eh, olukorraga tutvumas ja aga kahjuks ei saanud koha peale vangidega kohtuma minna, seega tuleks toetada neid, kes siin nüüd näljastreiki on alustanud ja ma arvan, et ka Euroopa Parlament peaks äh, siin äh, positsiooni äh, välja kujundama. Türgi ei ole Euroopa. Nad ei austa lääne tsivilisatsiooni põhimõtet, nad ei soovi seda kunagi teha, nad kiusavad taga kristlasi ja aleviite ja kiusavad tagasi, taga äh, erinevaid äh, töötajaid, äh, ülikooli õppejõude, ajakirjanikke ja nii edasi. lisaks sellele Türgi hõivab Kreeka õhuruumi pidevalt. Türgi finantseerib ka terrorismi. seega me nõuame, et lõpetataks viivitamatult äh, läbirääkimised äh, Türgiga ja peatataks ka igasugune Türgi äh, rahastamine ja nõuame, et Türgi loobuks kõigist oma põhjendamatutest nõudmistest Kreeka suhtes ja vabastaks Küprose vastasel korral ei oota me teda läbirääkimiste laua taha ja niikuinii ei saa temast kunagi Euroopa äh, Liidu liiget. Äh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud, nüüd saab sõna äh, härra Rahan. aitäh minister, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu teie kommentaaride eest, ma arvan, et me oleme kõik mures Euroopa Liidu ja Türgi suhete arengu pärast ja me oleme äh, välja, äh, olemegi äh, näinud ja tõdenud, et nüüd on läbirääkimised peatunud ja uusi peatükke enam ei avata, aga ma arvan, et me peame siiski dialoogi võimalused äh, säilitama ja äh, äh, ma arvan, et ka tolliliidu uuendamine võiks olla üks võimalustest edasi liikuda, samas ma leian, et on oluline selgelt välja öelda seda, et äh, Türgi äh, praegu ei äh, vasta nendele põhimõtetele ja väärtustele, mis, millest ta peaks kinni pidama kandidaatriigina. inimõiguste olukord Türgis on murettekitav, sellega tuleb tegeleda ja nõnda me ka jätkame. komisjon jätkab Türgi arengu jälgimist äh, ja raportite koostamist äh, iga-aastase tegevuse raames. me ka äh, püüame kasutada erinevaid vahendeid, toetamaks kodanikuühiskonda Türgis ja tagamaks, et Türgi ühiskond areneks tasakaalustatumalt. aitäh, järgmisena saab sõna minister Projotšot, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, lõpetuseks sooviksin teid tänada selle kasuliku arutelu eest, kuulasin tähelepanelikult teie seisukohti ja tõdesin, et meie institutsioonid hindavad paljusid küsimusi sarnaselt soovime jätkata seda äh, konstruktiivset dialoogi ja võin teile kinnitada, et nõukogu äh, jälgib ka edaspidi tähelepanelikult olukorda äh, Türgis, pöörates tähelepanu nendele olulistele küsimustele, millele siin täna viidesti ja Euroopa Liidu ja Türgi assotsiatsiooni nõukogu äh, järgmine kohtumine, mis toimub selle nädala lõpus, võimaldab äh, teha ülevaate hetkeolukorrast äh, meie suhetes ja et lisaks sellele ka tuvastada väljakutsed ja Türgile tuleb saata selge sõnum, et nad peavad äh, viivitamatult ja tõhusalt äh, tegelema äh, kõigi nende mureküsimustega, millele te viitasite täna oma raportis ja millele on viidanud ka nõukogu ja komisjon. samal ajal ma leian, et kõigil äh, osapooltel on võita kahepoolsest dialoogist. meie omalt poolt äh, eesistujana koos liikmesriikide ja nõukoguga äh, jätkame seda, mida me saame teha, et edasi liikuda. viimaks sooviksin tänada Euroopa Parlamendi panust ja jõu- ja raportöör Kati Piri jõupingutusi öö, Türgi äh, arengutest äh, põhjaliku ülevaate äh, saamisel. ja see poliitiline protsess on keerukas, me peame kaasama nii Türgi kui ka Euroopa Liidu kodanikke dialoogi, et see toimuks meie mõlema osapoole huvides. suur tänu teile kõigile veel kord tähelepanu eest, suur tänu, proua minister ja nüüd annan sõna raportöör Äh, Kati Pirile kaheks minutiks. Äh, aitäh, äh, volinik, minister ja kolleegid. kõigepealt tuleksin tagasi selle juurde, mida nõukogu eesistuja ütles. Te ütlete, et kõik kommunikatsioonikanalid peavad Türgiga avatuks jääma. me oleme sellega kõik nõus kuid Euroopa Liiduga liikumise, liitumise kanal peaks sulguma, sest see on muutunud naeruväärseks. Te ütlesite, et äh, te jätkate oma tegevusega ja mul on äh, hea meel, et äh, kui te reedesel koosolekul Türgi presidendiga mainite inimõiguste olukorra küsimust, kuid kuidas te aitate Türgi demokraate, tuleb, kas te näete ette inimõiguste kaitsjatele lisarahastust, kas põhivabaduste kaitse, kaitse peaks olema Äh, olulise klauslina kõigis äh, majanduskokkulepetes ka sees. nii et seda kõike tuleks äh, ka arvestada, kuulsin siin ainult viit kolleegi, kes mainisid siin et ei ole mingeid tagajärgi liitumist läbirääkimistele. me peaksime jah, lõpetama äh, läbirääkimised äh, Euroopa Liidu liikmesuse üle, kuna need on muutunud täiesti naeruväärseks. aga mõned Rahvapartei liikmed soovivad veel sammukese kaugemale astuda, lõpetama äh, need läbirääkimised, aga võtma Türgilt ära ka kandidaatriigi staatuse. ja mina olen küll väga üllatunud seda kuuldes meil äh, oli äh, siin kümme aastat äh, Rahvapartei Türgi teemaline raportöör, kes seda kunagi ei maininud. kui te seda kõike oluliseks peate, siis tõepoolest ühinege teiste seisukohtadega, aga lootkem, et lähiaastate jooksul siiski Türgi olukord paraneb, ma arvan, et me kõik loodame seda ja seega me ei sulge siiski kõiki võimalusi. suur tänu! aitäh, kolleegid, see arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub selle üle homme. nüüd on mul mõned teadaanded. eile äh, teatas äh, president äh, Äh, äh, kodukorra äh, reegli sada seitsekümmend üks esimese lõike punkti B tõlgendamist, mille pakkus välja põhiseaduskomisjon, kuivõrd kahekümne nelja tunnise tähtaja jooksul ei ole vastuväit esitatud, siis see kinnitatakse kooskõlas kodukorra reegliga kakssada kakskümmend üks seoses äh, majanduskomisjoni soovitusega mitte esitada vastuvõtjatele keelitud õigusaktide vastuvõtmisele, mis ka eile välja kuulutati, ei ole äh, sellele vastuväiteid äh, tulnud tähtaja jooksul, seega on need soovitused kinnitatud vastavalt kodukorra reegli sada viis lõige kuus ja seega Need avaldatakse homme vastuvõetavate tekstide hulgas siis kolmapäeval, kolmeteistkümnendal märtsil järgmine teema on hädaolukord Venezuelas. komisjoni asepresidendi liigu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus. ma saan aru, et volinik on siin kõrge esindaja asemel, nii et palun, teil on sõna. That we welcome the European Parliament's continued focus meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament jätkab tähelepanu pööramist Venezuelale ja ka kiidame teid teie viimase resolutsiooni eest kriisi kohta riigis. on väga tähtis kasutada kõiki võimalikke vahendeid selleks, et oleks võimalik leida rahumeelne ja demokraatlik lahendus ja seda vabade ning usaldusväärsete presidendivalimiste kaudu viimane kord, kui me rääkisime täiskogul Venezuelast jaanuari lõpus, sellest ajast saati on pinged veelgi suurenenud ja tingimused halvenenud Venezuelas. üha rohkem Venezuela kodanikke lahkub riigist vastavalt ÜRO inimõiguste volinikul on üle kahe miljoni Venezuela kodaniku kahe tuhande viieteistkümnendast aastast riigist lahkunud ja see number võib tõusta viie miljonini selle aasta lõpuks, kui kriis süveneb viimased äh, demonstratsioonid äh, on tegelikult veelgi halvendanud olukorda, eriti just äh, toidu ja veega varustamise osas ja meditsiin, meditsiiniteenuste osas. nagu me kõik teame, et selle kriisi taga on poliitiline institutsiooniline probleem ja see praegune olukord on tekkinud aastatepikkuste rünnakute pärast demokraatiale, põhi- ja inimõigustele ning lahendus kriisile peab olema nii poliitiline kui ka demokraatlik, rahumeelne ja Venezuela enda leitud lahendus. poliitvangid tuleb vabastada ja riikliku assamblee võim tuleb taastada, sest tegemist on ainsa demokraatlikult valitud äh, organiga riigis. me oleme ka mitmeid kordi üles kutsunud põhiseadusliku, põhiseadusega paika pandud ühtsusele, et äh, Äh, assamblee õigusi ja tema juhi Guaido õigustest peetakse kinni, neil peab olema võimalik äh, oma ülesandeid täita ilma alanduste ja hirmuta. poliitiline lahendus oleks hea, sõjaline sekkumine tooks endaga kaasa rohkem kannatust ja inimõiguste rikkumisi Venezuelas samal ajal on ka väga tähtis vältida olukorra just vägivalla kontrolli alt väljumist me oleme öelnud, et lõpetataks hirmutamine nii politseijõudude kui ka rahva hirmutamine väga tegelikult ainsaks lahenduseks on see, et Venezuela rahvas saab välja öelda, mida nemad soovivad, seda demokraatlike valimiste kaudu, mis oleksid vabad, õiglased, läbipaistvad ja kaasavad. ning selle eesmärgiga Euroopa Liit on tegelikult toetanud rahvusvahelise kontaktrühma kokkukutsumist. selle rühma eesmärgiks oleks luua tingimused poliitilise protsessi jaoks, millega oleks võimalik siis maha pidada vabad ja õiglased presidendivalimised. kontaktrühmal on ka oma töö jaoks väga selge ajakava paika pannud selleks, et kontrollida, kas tõesti valimismenetlus on ka usaldusväärne valimisjärelevalveorganeid tuleb äh, reformida ja tuleb siin kohe pihta hakata valimisnõukoguga, ka valimisregister äh, on vaja kaasajastada, kõik poliitilised juhid peavad saama võrdsetel alustel kampaaniat pidada, poliitvangid tuleks äh, vabastada, sõltumatud vali-, valimiste vaatlejad tuleks riiki lasta meie eesmärk meie oma ettepanekus ei ütle, et mis ajal seda täpselt teha tuleb, me leiame, et need miinimumtingimused on võimalik paika panna rahvusvaheliselt selleks, et oleks võimalik uuesti käima lükata tõeline poliitiline protsess ja maha pidada presidendivalimised. samal ajal on väga tähtis välja tuua ka rahva kannatus. seda ei tohi ohverdada Äh, poliitilistele küsimustele. elud on ohus, humanitaarabi peab jõudma tõketeta riiki ja nende inimesteni, kellel on seda vaja. viimase kahe aasta jooksul Euroopa Liit on üle kuuekümne seitsme miljoni eraldanud äh, just äh, arengu ja humanitaarabina Venezuelale ja me oleme valmis seda abi suurendama kontaktrühm praegusel hetkel uurib võimalusi rahvusvahelise meetme sisseviimiseks selleks, et koordineerida humanitaarabi andmist Venezuelale ja tehtaks siis tihedat koostööd ÜRO-ga ja meie rahvusvaheliste ja kohalike partneritega. abi tuleb anda erapooletult, arvestades rahva tegelikke vajadusi ja mitte po poliitilist tegevuskava ja peale selle peavad sõltumatud organid seda abi laiali jagama ning eesotsas võiks olla ÜRO. abi ei tohi kunagi politiseerida ja see peaks teenima humanitaarseid eesmärke rahvusvaheline kontaktrühm on nüüd oma töö üles võtnud selleks, et tegeleda valimistega ja humanitaarabiga tehniline visiit Venezuelasse toimus juba veebruarikuus selleks, et kõikide osapooltega rääkida ähm, tingimustest äh, usaldusväärsete presidendivalimiste läbiviimiseks ja ka humanitaarabi andmiseks. kõrgemad ametnikud ähm, nüüd arutavad tehnilise visiidi e, äh, lõpptulemust ja Ladina-Ameerikas toimub siis poliitiline kohtumine nüüd märtsi lõpus. me ei ole Euroopas tegelikult päris erapooletud, meil on palju miljoneid inimesi, kellel on ka mõne Euroopa riigi pass taskus ja me hoolime nendest inimestest, kes nõuavad muutusi. samal ajal aga me leiame, et muutusi ei ole võimalik väljaspoolt peale suruda. jätkusuutliku lahenduse saavad välja töötada ainult Venezuela inimesed ja meie oleme valmis andma endast kõik selleks, et kõik Venezuela kodanikud saaksid ise oma saatuse üle otsustada. aitäh! aitäh, volinik, ja nüüd läheme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt Rahvapartei, kaks minutit, härra Gonzales Pons. lugupeetud daamid ja härrad, inimesed surevad intensiivravipalatites sellepärast, et tund aega ei ole elektrit ning äh, me teame, et äh, insuliinivarud on otsa saamas ning äh, vastsündinud surevad sellepärast, et joogivett ei jätku ning ning kui viis päeva pole elektrit olnud, siis surevad ka inimesed, kes sõltuvad dialüüsist. tegemist on suure humankatastroofiga. Venet-, ja seda elektri puudumise pärast. inimesed kannatavad nälja ja janu all, neil ei ole piisavalt ravimeid ning samamoodi peavad nad arvestama riikliku terroriga ning kohalik valuuta kui selline enam ei toimi režiim põhimõtteliselt panustab inimeste surmale tuleb siin ausalt välja öelda ja probleeme ei lahendata. Euroopa Liit peab ka tulevikus äh, nõudma poliitvangide vabastamist. Äh, Luis Carlos Diaz on esimene, kes tuleks vabastada, tegemist on Hispaania ajakirjanikuga, kes tegi Venezuelas ainult oma tööd. Äh, peale selle tuleb mõelda sanktsioonide peale siin on kindralite pojad, kes äh, peavad pidu, samal ajal kui teised vangikongides äh, viimaseid hingetõmbeid teevad. Äh, valitsus ei taga rahvale enam puhast joogivett, me ei saa siin jääda istuma käed rüpes, meil on kõiges kontaktrühm. kui me äh, Äh, leiame, et Venezuela on meie jaoks tähtis, siis peame me selle kõigega tegelema. on nii palju Euroopa kodanikke, kes kannatavad samuti Venezuela kriisi pärast. tegemist on põhimõttelise küsimusega ja me ei saa seda kõike ainult Venezuela ja Guaido kätesse jätta. aitäh, järgmisena sotsiaaldemokraatiline nimel kolleeg Hauregi Atondo, palun. aitäh mul ei ole tegelikult enam sõnu selleks, et seda kõike hukka mõista, kuid ma arvan, et me peame selle dramaatilise olukorra pärast väga selgeid sõnu leidma. ma tahan, et ma eksiksin, aga ma arvan, et äh, sisekonflikti kontrolli alt väljumise oht on suurenemas. ma tõesti tahan, et ma eksiksin, aga mulle tundub, et äh, Äh, rahutused võivad järgneda. jah, meil on kontaktrühm ja Euroopa Liit üritab leida rahumeelset lahendust, demokraatlikku lahendust ning äh, Euroopa äh, Liit saab tegelikult rääkida nii opositsiooni kui ka juhiga seda kontaktrühma kaudu, siis ka naaberriigid peavad aitama kaasa rahumeelse lahenduse leidmisele muidu jätkuvad sotsiaalsed rahutused, aitäh ja järgmisele härra Tännok, palun üks minut. härra Tännokil ei ole mikrofoni. härra Tännok, teie mikrofon ei ole sees. president äh, eelmisel neljapäeval elektrikatkestus on jällegi suureks löögiks äh, Venezuela rahvale. viimased arengud äh, näitavad, et niigi kannatanud inimesed kannatavad edasi, samal ajal on aga väga raske probleemi lahendada, arvestades seda, äh, et räägitakse siin USA sabotaažist. suure tõenäosusega oli aga tegemist sellega, et ei ole piisavalt investeeritud sellesse projekti ja et Äh, korruptsioon on olnud levinenud ja see kõik jätkub nüüd Maduro ajal. praegu räägitakse saalis kahte mikrofoni korraga ja ei ole võimalik tõlkida affected. with some 80% of the country's population now affected it's difficult to. kaheksakümmend protsenti rahvast on puudutatud ja haiglatel ei ole võimalik teenuseid pakkuda, samamoodi on ka ülejäänud taristu kokku kukkunud. kutsun üles kõiki ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriike andma endast kõik selleks, et tunnustada Guaidood kui ülemineku presidenti selleks, et sellele ähm, läbikukkunud riigile mingigi võimalus anda. aitäh, järgmisele härra Nart, palun. aitäh, president. Venezuela on õudses kriisis, inimõigusi rikutakse, toidust eh, on puudu, ravimitest samamoodi ning eh, inimesi alandatakse ja rahutused on tekkinud ning miljonid inimesed on riigist lahkunud. Maduro valitseb hirmu ja alandamise kaudu tema režiim surub alla just vaest elanikkonda, selle asemel, et neid inimesi aidata. Need ei ole minu sõnad, seda on öelnud Amnesty International kahekümnendal veebruaril sellel aastal. miinimumpalk on kuus dollarit kuus selles riigis Venezuela on saja kuuekümne kaheksandal kohal korruptsiooninimekirjas ning äh, seal on Aafrika riigid tema ümber selles nimekirjas, mis peavad sõda ning äh, kohtunikke nimetab Venezuelas ametisse Maduro ainuisikuliselt ning äh, Amnesty International on ka seda pidevalt hukka mõistnud tegemist on õudse olukorraga, inimesi piinatakse. ning neil ei ole lubatud kokku tulla ja meelt avaldada. viis päeva ei ole riigis olnud nüüd elektrit ning põhimõtteliselt kasutatakse kanalisatsioonivett ja nüüd räägitakse siin revolutsioonist ja me peaksime seda kõike toetama. meil on vaja tagada elekter, toiduained ja ravimid, kõik see, mida praegusel hetkel Venezuela rahval pole. ma äh, räägin praegu oma Venezuela õdede ja vendade nimel, nad on ära teinud meie solidaarsuse ja toetuse. aitäh, järgmisena poolteist minutit, härra Kosoper Mui, palun tänan, juhataja. Venezuela teemat on siin täiskogul tihti arutatud. humanitaarpõhjustel on Euroopa Parlament äh, toetanud äh, sõjalist sekkumist äh, või režiimi vahetust ja ettekäändeks demokraatia ja inimõigused aga siin on tegu meil suveräänse riigiga, aga alati tulevad siis need vabandused. me näeme, mis juhtus Liibüas, mis juhtus Süürias, seal on terroristlikud grupeeringud, Venezuela puhul tuuakse samad ettekanded. siin räägitakse humanitaarkriisist ja elektrikatkestusest siin on tegemist äh, valedega. selleks, et äh, edendada oma eesmärke ja kukutada valitsus, mis osadele lihtsalt ei sobi miks ei peeta tähtsaks näiteks mõningate teiste riikide lapsi, nagu näiteks Kolumbia lapsi, lõpetage valetamine, jätke Venezuela rahule. härra Konstantinos äh, Papadakis, äh, palun. austatud äh, kolleegid. ütleb juhataja me kuulame nüüd härra Papadakist, nii nagu me kuulasime teid eelnevalt. tänan. Venezuela rahvas vastutab äh, ise oma tuleviku ostuste eest. me mõistame hukka imperialistlikud äh, plaanid provokatsioonide, kontaktgruppide ja muuga. Te üritate siin sekkuda Lõuna-Ameerika riigi asjadesse, te üritate kukutada Venezuela demokraatlikult valitud presidenti. Venezuela rahvas on siin oluline, aga sellest vaadatakse mööda, rohkem soovitakse saada kätte riigi ressursse. kõike üritatakse müüa maha humanitaarabi sildi all, aga tegelikult on asi milleski muus. me oleme solidaarsed Venezuela äh, rahvaga mis on äh, kapitalismi äh, rünnaku all. Äh, rahvas on võim ja rahvas võidab. järgmisena härra Panseri, üks minut, palun. aitäh pärast äh, resolutsiooni, mis võeti vastu äh, paar äh, nädalat tagasi, tekkis küsimus, mis on siis Euroopa Parlamendi esimeseks ülesandeks Veneetsia kriisi lahendamisel. ma arvan, et esiteks tuleks loobuda propagandistlikust ja instrument, instrumenteerivast instrumentaliseerivast äh, lähenemisest sellele äh, arutelule. oleks tarvis äh, vabasid presidendi valimisi ja teades, et lahendus saab olla ainult rahumeelne ja demokraatlik. muid võimalusi ei ole, sellepärast et Vene, Venezuela rahvas on juba aastaid kannatanud. seega Äh, Euroopa Parlament peaks äh, niisuguseid lahendusi toetama, kõik muu on lihtsalt kahjulik müra. niisuguses keerulises olukorras nagu praegu, ma arvan, et ainus asi, millest peame lähtuma, on poliitiline arukus, aitäh. üheks minutiks proua Becerra Pastoretšia, palun. tänan, juhataja kas te teate, miks Venezuela on selles äh, pimeduses, sellepärast et kriminaalid äh, saavad äh, jätkata oma kuritegudega. Maduro režiim on ebakompetentne, korrumpeerunud, ei ole valgust, ei ole ravimeid, ei ole toiduaineid. ja režiim vastutab iga lapse ja iga haige eest, kes sureb elektripuuduse tõttu üks äh, Hispaania ajakirjanik on äh, samuti vahistatud, Euroopa Liidu kodanik on äh, vahistatud. režiimil on vaja ka pimedust, et toimime panna oma kuritegusid. millega tegeleb see kontaktgrupp? põhimõtteliselt naeruvääristatakse ennast ja Euroopa Liitu. viis päeva ilma elektrita, mitte miski ei toimi, ei ole võimalik toitu osta, ei ole võimalik raha sularahaautomaadist võtta meil on vaja selget äh, plaani üleminekuaja presidendi jaoks, see peab olema Euroopa plaan ja Guaido on meie ainukene kontakt. seal on tegemist äh, kriisiolukorraga ja proua Mogherini ainuke asi, mida me saame teha, on see, et me saame küsida president Guaidolt, mida Euroopa Liit saaks tema jaoks äh, ja tema heaks ära teha. proua Kumes, palun järgmisena. Munch a pouca comida que apodrece comércio escolas transportes serviços parados. Äh, tõsi äh, süüa äh, ei ole transporti ei ole midagi ei ole inimesed surevad haiglates maduro mm, peab äh, alistuma, on tarvis vabasid äh, valimisi, riik inimesi ei kaitse, kuivõrd on toimumas äh, Maduro mahitatud narkokaubandus ja Maduro tuleb ka kohtu ette tuua ja Venemaa ja teised ei saa äh, lõputult sellele vastu olla. tuleb äh, lõpetada äh, niisugune korruptiivne süsteem, mis on Venezuela kuristikku tõuganud. niisugune süsteem ei ole jätkusuutlik, ei saa jätta Maru-, Madurot ametisse ja Euroopa peab selles suhtes väga selgelt end väljendama, aitäh. üheks minutiks proua Sarantsova, palun. Venezuela está al borde del suur tänu Venezuela on äh, kokkukukkumise äärel. viimaste päevade voolukatkestused äh, näitavad jällegi seda, et äh, Maduro ei ole see riigipea, keda Venezuelal on vaja, ta on türann. Venezuela elanikud kannatavad selle režiimi käes, mis neid ei esinda ja mis neid ei austa voolukatkestus äh, näitab jällegi, et äh, inimeste lootusi ei ole täidetud. tuleb tagada, et äh, toimuvad vabad valimised ja võim antakse rahumeelselt üle. Euroopa Liidul on kaks võimalust aktiivselt toetada legaalset demokraatlikku lahendust, nii nagu Juan Guaido välja pakub või ära oodata, kuni äh, režiim jätkab oma kuritegudega ja riik kukub täiesti kokku. me peame selle otsuse tegema, meil tuleb loomulikult äh, Venezuela demokraatiat ja põhiseadust austada, see tähendab seda, et äh, Guaido tuleb, teda tuleb tunnustada üleminekuaja presidendina loodetavasti me saame varsti tervitada president Guido'd siin parlamendis. tänan, äh, kolleegid, äh, mul on siin pikk äh, kõnelejate nimekiri vaba mikrofoni vooruks, üritan võimalikult paljudele sõna anda, olgugi et me oleme ajast natukene maha jäänud, palun kõigil kindlasti kinni pidada ühe aja, ühe minuti piirist, muidu pean hakkama nimekirja lühendama. kas on sinise kaardi küsimus? jah, te olete nimekirjas, kolleeg. ja igal juhul oleks liiga hilja, et sinikaardi kaardi küsimust küsida. kolleeg Rangel, palun. A situação da Venezuela é uma situação de emergência. aitäh, Venezuelas on praegu hädaolukord. elektrikatkestuse äh, tõttu äh, on äh, üha enam levimas nälg, aga ka vesi on otsa saamas. haiglad on praktiliselt äh, suletud. ja inimeste elu on ohus. ja praegu ei ole Venezuela probleem äh, pelgalt äh, diktatuur demokraatia vastu, vaid seal on tegemist humanitaarkriisiga, inimeste elud on ohus oleme siin parlamendis tihti äh, kuulnud äh, saadikuid niisugust äh, asja ette ennustamas ja neil on olnud õigus. Euroopa Liit ja rahvusvaheline kogukond on kaua aega kulutanud, enne kui on hakanud selgelt välja ütlema, et Maduro on despoot ja oma rahva hävitaja ja palun tõstki, pidage kinni ühest ajast, meil on pikk nimekiri siin soovijatest. E aitäh võitluses äh, vabaduse ja demokraatia eest on Venezuela juba äh, ammu olnud äh, tegev ja nüüd on seal juba neli päeva olnud elektrikatkestus, kõik poed on rüüstatud, paljud haiged enneaegsed, enneaegselt sündinud imikud surevad, riigis ei ole piisavalt toimivat elektritaristut. Ameerika äh, sanktsioonid ei ole siin äh, piisavad, inimesed äh, lahkuvad miljonite viisi sellest riigist see äh, korruptiivne äh, riik on juba äh, aastaid tegelikult kõrvaldanud naftadollareid offshore ettevõtete kaudu ja kõike seda tuleks nüüd, selle vastu tuleks võidelda koostöös Euroopa Liiduga ja rahvusvahelise kogukonnaga aitäh, tegemist on väga äh, traagilise olukorraga, mis mõjutab kõiki peresid, lapsi, äh, naisi, eakaid ja nii edasi ja ma äh, näen, et siin väljendatud seisukohad ei ole alati kantud realismist ma kardan, et poliitilisel sekkumisel oleks väga tagasihoidlik mõju. me peame ennekõike keskenduma äh, rahvusvahelisele äh, kogukonnale ja püüdma sinna äh, toimetada humanitaarabi meenutagem, et Venezuelal on tegelikult olnud palju raskusi juba aastast tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa ja midagi ei parane, kui me aktiivselt ei sekku ja humanitaarabi ei saada. aitäh. järgmisena saab sõna härra Sanchez. aitäh võimu äh, anastaja äh, valitsus Venezuelas on endiselt äh, võimul, kasutades brutaalset jõudu ja põhjustades äh, palju kannatusi oma rahvale. kui palju on neid kannatusi ja surnuid veel tarvis, et äh, äh, lõpeks see sotsialistlik eksperiment. olukord on nüüd täiesti kaootiline, aga repressioonid endiselt jätkuvad. on räägitud ajakirjanikest, Luis Carlos Dias, kelle äh, vabastamist äh, me äh, nõuame oleme näinud, kuidas koheldi e-, Euroopa lennufirma töötavad inimesed on põgenenud Brasiiliasse ja Kolumbiasse. Euroopa ei tohi äh, jääda ükskõikseks äh, inimõiguste pideva rikkumise suhtes ja tuleb äh, seada sisse kohesed diplomaatilised sanktsioonid. kõnelejad katkestatakse. Dable que uno de los países más ricos en recursos energéticos del planeta lleve más de cinco días en riik, kes on äh, majandusressursside poolest, ähm, loodusressursside poolest niivõrd rikas, on nüüd viis päeva olnud ilma elektrita ja süüdi ei ole mitte äh, võõrriigid ja nende konspiratsioon, vaid äh, šovism ja riigivõim inimesed äh, surevad, imikud äh, surevad haiglates, aga tuleb äh, meenutada, et aastast kaks tuhat kolmteist on elektritaristu militariseeritud ja Kuuba näiteks saab ju endiselt Venezuelalt üheksakümmend tuhat barrelit naftat päevas. ja nüüd tuleks Mm, äh, võtta äh, meetmeid. Äh, president Maduro naftakava tuleb lõpetada. proua Jimenez Barbet. aitäh. korruptsioon, ravimite puudus, kõik see tegelikult on ju Venezuelas juba äh, Äh, olnud äh, pikemalt ja seetõttu ka äh, Maduro kaotas valimistel. tegemist on täiesti ebapädeva režiimiga, kes praktiliselt viib läbi inimsuse vastaseid kuritege-, kuritegusid ja kõik need probleemid on koondunud äh, sellesse riiki. meil oleks äh, tarvis äh, edastada Euroopa Liidu selge positsioon, et toimuksid uued vabad valimised ja tuleb ka kinni pidada rahvusvahelisest õigusest. proua Miranda saab järgmisena sõna. elektrikatkestus tõepoolest toimus, aga ka infokatkestus on igati ajakohane. kas te, härra Võlnik, nägite äh, New York Timesi artiklit? ma ei usu, et tegemist on äh, Maduro äh, liitlasega ja palju kõnelejad, eriti konservatiive siit ähm, parlamendist tegelikult räägivad äh, ainult Hispaania kodanikest äh, ja teevad äh, oma kampaaniat ja sõltumata sellest Montevideo töörühmast tegelikult ei ole sellel mingit tulemust. kuidas oleks üldse võimalik dialoogi pidada, te tahate, et äh, staatus quo säiliks, teid huvitab ainult nafta ja raha sest äh, vastasel korral äh, ja, ja nüüd te olete mures sellepärast, et teie asemel tulevad siia paremäärmuslased ja teil on õigus seda tõepoolest karta. Sí, gracias, comisario señor comisario colegas voy a pedirle cuatro cosas una. aitäh lugupeetud äh, volinik head kolleegid kõigepealt äh, jätke venezuelalased äh, rahule et nad saaksid ise oma saatuse üle otsustada. teiseks, ärge olge küünilised, kui te tõesti muretsete demokraatia inimõiguste pärast, siis mõistke hukka Ameerika Ühendriikide eh, kriminaalsed teod ja rünnakud, nagu need, mis põhjustasid eh, selle elektrikatkestuse, ehkki see vaikitakse maha. ja tõendage, eh, et teid huvitab Venetsia rahvas ja mitte nende nafta ja äh, viimaks äh, keskenduge äh, niisugustele poliitikaveetmetele, mis aitavad lõpetada Venezuela töötajate kannatusi ja et ei oleks enam niisugust poliitikat, mis muudaks argmaist ettevõtet veelgi rikkamaks. me säilitame praegust olukorda häbi tundmata. Äh, selle, te ei soovi mingit dialoogi tegelikult. Äh, selle elektrikatkestuse säilitamise eesmärk on valitsus kut-, kut-, kukutada. ja äh, kogu teie poliitika ka Trumpi äh, valitsuse suhtes ja nii edasi on läbi kukkunud. Teie Venezuela poliitika on läbi kukkunud ja teie mittesekkumispõhimõte äh, jääb äh, peale, mis on kinnitatud ÜRO hardadega. Te püüate instrumentaliseerida kohapeal elavat Portugali kogukonda. Venezuela Äh, jääb endale kindlaks, ei soovi sekkumist oma riigi siseasjadesse. aitäh, olukord Veneetsias on täiesti äh, traagiline. see on äh, tekkinud läbi sotsialismi, on püütud ellu viia absoluutset sotsialismi, see on viinud absoluutse katastroofini ja nüüd on tulemuseks äh, tohutu kriis. Äh, aga mis võiks asja äh, veel hullemaks teha, oleks sekkumine riigisse asjadesse, ma arvan, et Euroopa Liit, rahvusvaheline kogukond peaks olema selles suhtes väga ettevaatlikud ja arvestama sellega, mis juhtub, kui Venezuela rahvas uuesti oma jalule tõuseb nüüd saab sõna volinik vastuseks. see oli väga kasulik ja mõistlik arutelu, aitäh kõikidele rahvasaadikutele teie avalduste eest. Euroopa Liidu poliitika Venezuela suhtes äh, jääb nii survestama kui ka kasutab poliitilisi kanaleid selleks, et leida rahumeelne lahendus me jätkame koostööd kogu piirkonna riikidega ja kõikide teiste rahvusvaheliste osapooltega, nagu näiteks rahvusvaheline kontaktrühm. kavatseme kasutada kõiki oma meetmeid selleks, et aidata riigil leida rahumeelne, kõikide poolt toetatav lahendus. muidugi Venezuela kodanikud nii kohapeal kui ka väljaspool jäävad murepunktiks ja me peame arvestama nende vajadustega ning lõpetuseks tahaksin veel kord öelda, et hindan parlamendi rolli äh, selle küsimuse äh, päevakorras hoidmisel. aitäh! Uh, that... aitäh! saan aru, et üks kolleeg äh, soovis sõna saada veel vaba mikrofoni voorus, aga mulle öeldi, et äh, ta andis märku alles siis, kui vaba mikrofoni voor oli juba alanud, aga siis seda ei ole enam võimalik teha, ma väga vabandan, aga ma ei saa teile tõesti sõna anda. All of them and I wrote down palun rääkige mikrofoni ja teen nüüd siin tõesti erakorralise sammu ja luban teil siiski sõna võtta. ei, ma siiski enam ei taha we are running out of time, I am sorry, but once again for all colleagues. ja meil on aeg otsas ja tõesti, kallid kolleegid, et kui vaba mikrofoni voor on alanud, siis ei saa enam küsida sõna vaba mikrofoni voorus. nii et tõesti, ma vabandan, et ma ei näinud teie soovi, aga ma ei oleks saanud teile ka sõna anda reeglite kohaselt. Sure ma olin veendunud, et saate ka ilma paberita rääkida. ma ütlesin, et või tahtsin öelda, et Venezuelal on väga rasked ajad, aga humanitaarne olukord on veelgi halvenenud seda riigis, kus lapsed surevad haiglas, sest seal ei ole ei vett ega elektrit. me nägime, milline oli Maduro vastus piiridel toimunud ravimitega veoautod ja toiduaineid täis veoautod peatati, neid ei lastud läbi. Euroopa Liit peab läbirääkimisi kontaktrühmaga, kuid Maduro itsitab pihku, äh, kui näeb seda dialoogi ja seda kontaktrühma. ma ei usu, et me saame siin rääkida vabadest valimistest, meil on vaja rääkida Guaidoga ja selgelt välja töötada siis kava äh, ning nõuda ka äh, Äh, sellest kavast kinnipidamist koos tähtajaga. nüüd aga katkestatakse kõnelejad. nagu kõigile andsin ka teile täpselt ühe minuti ja nagu ma juba eelnevalt teile ütlesin, pidage kinni ka reeglitest. seega on see arutelu lõppenud ja hääletus toimub järgmisel äh, täiskogu istungjärgu nädalal ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kolleeg Fotiga raport äh, see on siis äh, välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale ja teil on raportöör sõna. aitäh, president, kallid kolleegid, mul on au teile esitleda soovitusi nõukogule ja komisjoni asepresidendile, kõrgele esindajale kaks aastat pärast seda, kui parlament võttis vastu tähtsa raporti, milles käsitleti Euroopa Liidu strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale. ma Rahvapartei raportöörina öö, olin ka eelmise raporti koostamise juures esimene raport, mis võeti vastu novembris kaks tuhat kuusteist, oli jagatud kahte ossa, äh, kus toodi siis välja põhilised äh, osapooled, äh, mis teevad siis propagandat Euroopa Liidule, vaenulikku propagandat. siin toodi välja riiklikud osapooled, nagu näiteks Vene Föderatsioon ja mitteriiklikud osapooled äh, põhiliselt just radikaliseerunud islamirühmitused nagu ISIS. seekord me otsustasime raporti teistmoodi üles ehitada. seda siis tänu suurte fraktsioonide panusele siin parlamendis. meie soovitused on siis mitmes osas, kõigepealt ütleme, milline on asjade seis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja kuidas võidelda siis hübriidsõja vastu. ning me toome välja ka selle, kui tähtis on vältida tsensuuri, kui me võitleme vaenuliku propaganda vastu, võltsinformatsiooni, valeinformatsiooni vastu mida siis äh, Euroopa Liidu kohta levitatakse, täpselt samamoodi ka äh, nagu nende liikmesriikide vastu. me toome välja selle, kui tähtis on kõrge kvaliteediga ajakirjandus selleks, et säilitada kõnevabadus, arvamusevabadus ja meediavabadus. me toome välja ka selle, mida oleks võimalik õigusloomelises raamistikus ära teha nii Euroopa Liidu tasandil kui ka üleilmsel tasandil. siin on isegi neid, kes leiavad, et tuleks sisse viia ka nii-öelda humanitaarne pool, selleks et me saaks